edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on paari raporti lühitutvustusega, kõigepealt äh, proua Kuneva raport naissoost koduabiliste ja hooldajate kohta Euroopa Liidus. proua Kuneva, palun. aitäh, kolleegid. räägime siin naissoost koduabilistest ja hooldajatest. Nad hoolitsevad meie laste, kodude, vanemate eest, meie haigete eest. tänu nendele saame me edendada oma karjääri, nautida elu, aga nad on nähtamatud, nad teevad musta tööd, tööd mustalt, neil ei ole eh, tervisekindlustust ning nad on ühiskondlikult tõrjutud ja peamiselt on nad naised Euroopas on kaks koma viis miljonit koduabilist ning kaheksakümmend kaheksa protsenti neist on naised. Nende tööpäevad on pikad, vabu päevi ei ole, tervisekindlustust ning äh, pensionikava ei ole. Nende tegevust ei saa kontrollida, sest ei ole võimalik äh, neid ei leida ega kaitsta meie vananev ühiskond ja asjaolu, et naised sisenevad rohkem tööturule, tähendab, et meil on vaja rohkem koduabilisi ja hooldajaid. liikmesriigid teavad seda, aga nad lubavad sellel nähtusel eksisteerida varimajanduses. Nad kasutavad ära sisserändajaid, uue odava tööjõuna. meil on vaja fikseerida olukord liikmesriikides koheselt, meil on vaja õigustikku, mis reguleeriks seda valdkonda, nende inimeste töötingimusi, meil on vaja ellu rakendada ILO konventsioon sada kaheksakümmend kaks, mis puudutab koduabilisi mis reguleeriks äh, nende vajadusi. meil on vaja edendada sertifitseerimist, äh, nende äh, professionaalseid oskusi ning samuti on vaja, et nad ühineksid ametiühingutega, ametiühingud peavad ise nende poole pöörduma, sest nemad ju ei tea, kuhu minna. samal ajal tuleb austada nende eraelu töötajaid tuleb teavitada nende õigustest ning tööandjaid nende kohustustest. eelkõige tahaksin ma tänada härra proua Gonzalest hea koostöö eest tööhõivekomisjoni arvamuse koostamisel. samuti tahaksin tänada kõiki teisi, kes selle kallal töötasid. meil on vaja tegutseda, eriti nüüd meil on vaja koostööd ennem homset hääletust, sest konservatiivid palusid homseks mitmes osas hääletust mitmetes olulistes küsimustes, et meie teksti lahjendada. kui meie parlamendi konservatiivsem pool ei soovi õigusloomelisi meetmeid, kui nad ei soovi tunnustada seda elukutset, kui, kui nad ei soovi, et nendel naistel oleks kindel tööaeg või isegi näiteks õigus lapsepuhkusele, kui nad ei soovi ratifitseerida ILO konventsiooni, siis nad peaks lihtsalt tunnistama, et nad soovi-, et soovivad, et need inimesed töötaksid varimajanduses ilma igasuguste õigusteta. Nad peaks lihtsalt ütlema selgelt välja, et nad soovivad, et meil oleks esimese ja teise klassi kodanikud. Neid ei häiri üldse, et äh, naistest sisserändajaid ära kasutatakse. sotsiaalne Euroopa mureneb ja liigub kodanikest järjest kaugemale. Euroopa Parlament vastutab ka selle eest. küsimus, millest me räägime, puudutab eelkõige inimväärikust. Anton Tšehhov kirjutas oma vennale. ma arvan, et tsiviliseeritud inimesed peaksid täitma järgmisi kriteeriume. esiteks, austame inimolendeid sellistena, nagu nad on. igaühel meist on nüüd võimalus tõestada, et me oleme tsiviliseeritud inimesi inimesed ja austame teisi inimolendeid, aitäh! aitäh! nüüd vaba mikrofon. proua Toom. res je strinjam se s poročevalko gospo kunev. suur tänu! nõustun raportööriga. statistika on väga ebameeldiv suurem osa sellistest töötajatest on naised, aga nad ei ole ainult sisserändajad. naised, kes saavad lapsed, hoolitsevad oma pere eest, hoolitsevad oma öö, vanemad, vanemate eest, sest mingisugust muud võimalust ei ole. sest öö, vanadekodud on täis, lasteaiad on liiga kallid nende, nendel inimestel ei, puudub igasugune sotsiaalne kaitse ja nad ei saa palka. mõningad liikmesriigid, kaasa arvatud minu kodumaa Sloveenia, on võtnud vastu teatud meetmeid. meil on olemas seadused selle valdkonna reguleerimiseks, aga meil on vaja süsteemset lahendust. sellega saab ära teha nii mõndagi, minu arvates, me saame vähendada varimajandust ja see ei tule kasuks mitte ainult meestele ja naistele, vaid ühiskonnale tervikuna thank you very much and thank you to the raporteur uh... suur tänu raportöörile selle raporti eest ja kõigile kolleegidele, kes on väga äh, emotsionaalse seisukoha võtnud. me peame selle arutelu käigus äh, valjult ja selgelt ütlema, et äh, naiste hooldajate äh, olukord on äh, saanud löögi kasinuspoliitika äh, läbi ja eriti konservatiivse valitsuse poolt äh, uuendada. kui naised on sunnitud hoolitsema teiste pereliikmetes ja neid ei tunnustata, me näeme, et sooline võrdõiguslikkus kannatab selle läbi me ei räägi eh, nendest igapäevastest raskustest, millega äh, hooldajad kokku puutuvad ja tegelikult seda osa ei ole ka raportis piisavalt kajastatud. komisjon ja liikmesriigid peaksid jagama omavahel häid tavasid äh, vaimse tervise äh, probleemide abistamisel. me peame kodanikuühiskonna organisatsioonide mõjuvõimu suurendama, just nende organisatsioonide mõjuvõimu, kes töötavad selles valdkonnas, et nad saaksid teha ka kõik vajalikku nende kõige haavatavamate inimkategooriate toetamiseks. härra Marias. suur aitäh, tahaksin tänada raportööri proua Kunevat ja rõhutaksin seda, et naised kes töötavad koduabilistena, siis tihtipeale peavad nad oma tööd tegema väga keerulistes tingimustes. Nende töö deklareerimata ja seega ei ole neil mingisugust kaitset. tihtipeale pole neil ka mitte mingisugust sotsiaalkaitset ja ka tasu on nii väike, et nad ei saa korralikult ära elada, eriti riigis nagu Kreeka, mis kannatab väga kärpepoliitika all. nii et kõigepealt peaks tunnustama nende töötajate õigusi ja kindlasti peab sellega kaasnema ka seadusandlik töö ei tohi järjest vaesest, vaesustada lõunapoolseid riike, kus on niigi raske sotsiaalne olukord. suur aitäh kõigepealt raportöörile proua Kuunevale, kes räägib siin naisest koduabilistest ja hooldajatest Euroopa Liidus. seitseteist muudatusettepanekut esitati tööhõivekomisjonis raportöörile ja põhimõtteliselt on siin kõik need ideed ka sisse võetud raporti lõppversiooni. on ka koduabiliste konventsioon sada kaheksakümmend üheksa ja see tuleb ratifitseerida. kakskümmend kaks liikmesriiki ei ole seda veel ratifitseerinud Euroopa Liidus, kuigi Iirimaa on seda juba teinud, kuid see tuleks ratifitseerida väga kiiresti. sektori professionaliseerumine tähendab ka seda, et siin tuleks rääkida kvaliteetse töökohtade loomisest ning lõppkokkuvõttes ma toetan kampaaniat teha need inimesed nähtavaks, see tagaks neile korraliku töö ning paremad töötingimused Euroopa Liidus. tänan. suur aitäh. palun, härra Lopes. suur tänu, härra president. majapidamistööde tegijad enamasti ilma igasuguste õigusteta, neil ei ole ei puhkust ega midagi muud ega ei maksta neile ka tervisekindlustuse eh, eest, nii et tegemist on väga kehvade töötingimustega. ja nad ei käi ka mitte ühegi kollektiiv läbi, kollektiivläbirääkimiste alla. makromajanduslike meetmete tõttu kannatavad need töötajad Portugalis eriliselt ning ühtlasi ka kannatavad nad sellepärast, et avalikke teenuseid antakse järjest erasektorisse üle ning on erastatud nii-öelda ka hoolekandeteenused siin neoliberaalset poliitika tagajärjel, mida siin promob Euroopa Liit ning surub seda peale ka liikmesriikidele. suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt äh, avaldada austust kolleegile, kes on teinud ära siin väga suure töö, me oleme teinud väga tihedat koostööd ja oleme seda teinud ka tööhõivekomisjoni raames. kod-, koduabilised ja hooldajad on üks täiesti kaitseta kategooria Euroopa Liidus. rahvusvaheline Tööorganisatsioon juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal üritas luua rahvusvahelist raamistik, raamistikku oma konventsiooniga sada kaheksakümmend üheksa, ja taga, mille eesmärk oli tagada siis koduabiliste hooldajate korralikud töötingimused, kuid vaid kuus riiki on selle konventsiooni ratifitseerinud. töötajad on täiesti kaitseta, väga haavatavas olukorras, tööpäevad on väga pikad, palgad väga madalad, neil ei ole mingisuguseid garantiisid ega ka tervisekindlustust. me tahame raamistikku, mis võimaldaks need teenused professionaliseerida ja meil on vaja ka avaliku sektori investeeringuid selleks, et tõsta teadlikkust ning tagada nende teenuste professionaalne pakkumine nagu me teame, siis äh, seda tööd teostavad kaheksakümne kaheksa protsendi ulatuses naised. nii et kui neid teenuseid reguleerida kui professionaalseid teenuseid, siis looks see võimaluse luua töökohti ning ähm, pöörata suuremat tähelepanu hooldajateenustele. suur aitäh! proua Jourova, palun! lugupeetud kolleegid, mina tahaksin tänada raportööri proua Kuunevat raporti eest, mis pöörab tähelepanu sektorile, kus töötab viiskümmend kolm miljonit inimest üle maailma ning umbes kaks ja pool miljonit Euroopa Liidus neist. nagu te väga õigustatud ka ütlete oma raportis siis, siis kaheksakümmend kolm protsenti kõikidest koduabilistest on naised ma lugesin teie raportit väga tähelepanelikult ning ma jagan mitmeid seisukohti. kõigepealt see, et on vaja äh, tunnustada nende tööd ning vähendada deklareerimata töö osakaalu selles sektoris, suurendada integreerumist tööturule ning tõsta teadlikkust ja tagada parimate tavade äh, vahetamine liikmesriikide vahel, arvestades seda, et elanikkond vananeb, siis on järjest rohkem äh, vaja äh, hooldajaid ja koduabilisi Euroopa Liidu liikmesriikides. ja ma rõõmustan selle üle, et, et te äh, nõustute meie lähenemisega, mis puudutab töötavaid vanemaid või kes, vanemaid, kes soovivad tööturule tagasi pöörduda. me peame tegelema ka inimestega, kes hooldavad oma sugulasi. me peame võimaldama ka erinevaid ähm, hoolduspuhkuse võimalusi, mida saavad inimesed omavahel jagada. komisjon on rahastanud kolme projekti selleks, et uurida seda, kui kulutõhus oleks riigi äh, poolne sektori reguleerimine ning äh, milliselt äh, areneks sel puhul äh, produktiivsus. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal pandi alus nendele uuringutele ning eesmärgiks on ju lõppkokkuvõttes tagada vanurite hooldamine väärikalt kuni nende elu lõpuni kindlasti oleks kasu sellest, kui see sektor muutuks professionaalsemaks ja ma olen nõus, et majapidamisteenuste äh, professionaliseerumine ning sama ka koduabiliste ja hooldajate puhul kindlasti tõstaks teenuste kvaliteeti ning äh, ka töökohtade kvaliteeti ning lõppkokkuvõttes looks töökohti juurde. komisjoni töödokument, mis puudutab majapidamis- või koduabiliste ja hooldajate potentsiaali äh, ärakasutamist kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast räägib sellest, kuidas see sektor üsna madalate oskustega, vähemasti koduabiliste puhul ja lõppkokkuvõttes koduabilised ja hooldajad peaksid töötama pigemini traditsioonilises majanduses ja mitte varimajanduses Prantsusmaa, Belgia pakuvad näiteks teenuse vautšereid, Soomes on koduabiliste puhul võimalik maksusoodustused. Nende oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamine on samuti prioriteetseks küsimuseks koduabiliste ja hooldajate töö puhul. Euroopa Liidus peavad kõigil olema vastavad oskused oma tööle, see võimaldab neil äh, elada paremini ja kindlasti ka meie oskustele pühendatud kavas keskendume me just nimelt äh, läbipaistvuse tõstmisele oskuste ja kvalifikatsioonide puhul. see on vägagi asjasse puutuv teema, eriti just pagulaste ja sisserändajate puhul, kui me soovime neid tööturule integreerida. rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioon number sada kaheksakümmend üheksa. Äh, selle ratifitseerimist on komisjon ikka jälle maininud. Luksemburi eesistumise ajal tegime üleskutse liikmesriikidele ratifitseerida mainitud konventsioon. me mõistame seda, et te soovite tagada töötervise ning tööohutusega mainitud sektoris. koduabilised jäävad kaheksakümne, jäävad küll välja siin direktiivist kaheksakümmend üheksa murd kolmsada üheksakümmend üks ja me analüüsime seda ka Euroopa Liidu õigusaktide läbivaatamise raames tööohutuse äh, valdkonnas laiemalt. nagu te raportis ka mainite, siis on viimastel aastatel kasvanud naissoost koduabiliste hulgas just sisserändajatest töötajate arv. ning ma teen siin üleskutse kõigile selleks, et pakkuda seaduslikke viis Euroopa Liidu tulemiseks. komisjon on tulnud välja ka spetsiaalse programmiga, mis on suunatud ähm, sisserändajatest äh, koduabilistele. ma jagan teie muret ka äh, registreerimata töö pärast, mis on selles tegevusvaldkonnas eriti levinud ja mis negatiivselt mõjutab äh, Äh, selles sektoris töötavate inimeste töötingimustele, teenuste kvaliteedile ja laiemas mõttes ka majandusele. Nende töö ametlik vormistamine äh, võimaldab korralikku sotsiaalkaitset ja loob ka täiendavaid sissetulekuid avalike äh, Äh, rahastuse fondidesse. see parandab ka teenuste kvaliteeti, äh, mis on tihedalt seotud nende töötingimustega ja nende kvalifikatsiooni tunnustamisega. ma olen kindel, et äh, asja loodud Euroopa platvorm mis äh, on suunatud just nende eesmärkide saavutamisele, äh, andab kaasa teadlikkuse tõstmisele, heade tavade vahetamisele, kogemuste vahetamisele ja selles tegevusvaldkonnas kerkinud äh, väljakutsetele lahenduste otsimisele. ma tahaksin rõhutada ka sotsiaalpartnerite olulist rolli selle konkreetse sektori probleemidega tegelemisel. me huviga jälgime nende tegevust selles valdkonnas aga samal ajal ka austame nende autonoomiat. kokkuvõtteks tahan meenutada, et komisjon kavatseb juhtida Euroopa Liitu sotsiaalse õigluse suunas. mitte keegi ei tohiks sellest protsessist maha jääda, sealhulgas ka koduabilised Eh, teie raport on seetõttu väga õigeaegne ja kasulik eh, edasiseks tööks sotsiaalpoliitika dokumentidega ja aitab meil täita lüngad. suur tänu, president, suur tänu ka lugupeetud parlamendisaadikud. suur aitäh teile, proua Jourova ja seega lähme edasi